see aitab meil muutuda ühtsemaks ja edendada oma huve maailma areenil ühtsemalt, aitäh! aitäh, volinik, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on väga erinev sellest, mida me siiani oleme käsitlenud, see on härra Odi raport, mis puudutab Euroopa Liidu seitsmendat teadusuuringute tehnoloogia arenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammi ning me alustame raportööriga, niisiis härra Odi, teil on sõna. proua president, ma teeksin ettepaneku, et annaksime natuke aega volinikule, et ta saaks kohe sisse võtta. tänan, proua president, proua volinik kallid kolleegid, me oleme kokku tulnud selleks, et anda vahehinnang seitsmendale raamprogrammile, mis puudutab viitekümmet ühte miljardit eurot, tegemist on kõige ulatuslikuma programmiga maailmas ja võrreldes seitsmeteist miljardiga eelmisel perioodil, et jah, eelmine puudutas viite aastat, praegune äh, raamprogramm puudutab seitset aastat äh, et seitsmes raamprogramm võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal ja puudutab aastaid kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, aga vahepeal on aset leidnud kolm sündmust. kõigepealt Euroopa Liit on väljumas Lissaboni strateegia läbikukkumisest ja vastavalt sellele kahe tuhande kümnendal aastal pidi Euroopa Liidu majandus olema kõige eesrindlikum majandus. nüüd on meil uus strateegia Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend ja praeguseks on meil olemas ka Lissabonis äh, strateegia, mis äh, on paika pannud uue strateegia ja neljandaks äh, oleme me läbimas finants- ja majanduskriisi ja see kõige seoses sellega on meil vaja leida vastus küsimus, küsimusele äh, kuidas me seda avalikku raha kasutame, kuidas me neid suuri summasid kasutame. kolmeks esimeseks aastaks oli mõeldud kakskümmend kuus miljardit ja nüüd on kaks, kakskümmend kaheksa ja pool miljardit, mis on vaja katta programmidega. nii et me, meie palve eh, Euroopa Komisjonile on see, et pannakse need programmid vastavusse praeguse aja nõuetega ja vajadustega ja mina siinkohal tahaksin rõhutada kahte aspekti, lihtsustamist ja seoses lihtsustamisega minu kolleeg Marja Kavaljo räägib sellest detailsemalt ja proua volinik, meil on väga hea meel, et komisjoni kahekümne neljanda jaanuari kaks tuhat üksteist äh, otsuse üle, mis puudutab ühtsest registreerimist, aga me peame minema kaugemale, on vaja õpp-, võtta kasulik minevikust ja minna edasi. et te kindlasti olete kursis sellega, mis on Kontrollikoda öelnud, meil on olemas ka õiguslik alus sellele lihtsustamisele, aga ma tahaksin öelda teile, et et see lubatud äh, eksimuse määr, et see oleks nüüd kõige, kõige parem, kõige parem äh, lahendus. ja kui on erinevusi, äh, erinevusi kontrollijate ja kontrollitavate seisukohtade vahel, siis minu eesmärgiks, ettepanekuks oleks, et me suudaksime paika panna ka sõltumatud kontrollijad. et proua volinik, meil on vaja leida lahendus sellele küsimusele. nüüd millised on need suured väljakutsed, mis meie ees seisavad? me peame suurendama tööstusettevõtete kaasatust eh, Euro-, Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend eh, raames läbi Euroopa Liidu patendi, VKE-d, naiste kaasamine, me peame kaasrahastama erinevaid programme, kaasama sinna ka Euroopa Arengupanga ja me peame suutma harmoneeritult jagada Euroopa Liidu territooriumil kõiki neid vahendeid, seepärast et me ei tea, kus viie aasta pärast äh, sünnib tulev Nobeli preemia laureaat. ja seetõttu me peaksime kahekordistama oma jõupingutusi selleks, et luua tõesti selline Euroopa teadusruum, sest see on aluseks meie majanduskasvule ja toetab meie sotsia-, ambitsioone sotsiaalses äh, valdkonnas ja ka keskkonnavaldkonnas, suur tänu. suur tänu, härra raportöör. nüüd on sõna proua volinikul äh, Euroopa Komisjoni nimel, palun. parlamendiliikmed tahaksin tänada teid võimaluse eest esineda teie ees enne selle raporti käsitlemist täiskogul homme hommikul. seitsmes raamprogramm ja see, mis peaks olema ühine strateegiline raamistik, sellega seoses on olnud terve rida individuaalseid, aga olulisi samme. ma arvan, et tänane arutelu on samuti üks oluline samm sel teel tänase arutelule on eelnenud mitmed parlamendiliikme Oodi eh, olulised sammud variraportööride, ITRE ja eelarvekomisjoni liikmete eh, töö asju tuleb arutada, hinnata ja eh, nendes kokku leppida või tagasi lükata. Euroopa Parlament mängib selles protsessis olulist rolli sest äh, parlamendiliikmed on, on erinevad äh, kogemused erinevatest valdkondadest. teeksin mõningad lühikesed sissejuhatavad märkused raporti enda kohta. esiteks, tegemist on äh, rikkaliku, põhjaliku raportiga, mis ähm, konstruktiivselt puudutab FP7 hindamise põhiküsimusi. on julgustav näha, et ajutine hindamisraport Äh, on tekitanud äh, hulgaliselt reaktsioone institutsioonidelt ja kuigi mõnikord rõhutatakse erinevaid küsimusi erinevate institutsioonide poolt, äh, kiidetakse heaks enamik sõltumatud ekspertide hinnanguid. hindamistöö väärtust tunnustab ka parlament ja meil on selle üle hea meel komisjonis ka komisjoni reaktsioonis äh, olevad võtmeküsimused on äh, sarnased, kuigi võib-olla ei ole tõesti täielikku kokkulepet igas üksikasjas. Äh, oluline on näha, et põhiasjades on siiski üksmeel. esiteks vajadus põhjaliku strateegia järele teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames, vajadus muuta programm kättesaadavamaks paljudele asjaosalistele kogu Euroopas, vajadus lihtsustada veelgi menetlusi, et kõik osalejad saaksid keskenduda loometegevusele, mitte bürokraatiale. komisjon rõhutab vajadust võtta konkreetseid meetmeid FP7 järelejäänud aastate jooksul, et arvestada maksimaalse arvu äh, hinnangutega ja soovitustega, mida hindajad tegid. me oleme juba rakendanud kolm konkreetset lihtsustusmeedet FP7-s äh, keskmiste personalikuludega seoses ja clearing komisjoniga seoses, mis tegeleb reeglite ühise tõlgendamisega ja edasised sammud on samuti äärmiselt tähtsad äh, jätkutegevuse seisukohast äh, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. tegevuse muudab võimalikuks ühine, võimalikuks ühine strateegiline raamistik ja teie abiga tahame koostada kasutajasõbralikud finantseeskirjad. komisjon ootab huviga eelolevat arutelu Teie tänased kommentaarid ja küsimused, mille te tõstatate, aitavad samuti meil paremini mõista edasist protsessi sellest, sellel teemal. aitäh, proua volinik ja nüüd eelarvekomisjoni nimel saab sõna härra Haaglund üheks minutiks. aitäh ma tahaksin tänada volinikku selle eest, et ta on äh, pühendunud teadustegevusele, samuti tahaksin tänada raportööri. mina koostasin arvamuse eelarvekomisjoni nimel ning tahaksin siis äh, just sellest aspektist äh, teha mõned märkused. kõigepealt oleks minu arvates hea, kui meil see hinnang oleks olnud olemas õigel ajal, see oleks hõlbustanud parlamendi tööd mis seda hindamist aga puudutab, siis eelarvekomisjoni arvates on vaja tugevdada sidet teadustöö ja tööstuse vahel, sellepärast et uued ideed ja innovatsioonid saavad luua väga suurt uut potentsiaali selleks aga tuleb võtta mõnikord riske, sest muidu ei ole võimalik midagi saavutada. volinik rääkis sellest, et tuleb asju lihtsustada, tuleb bürokraatiat vähendada ning sellega ma olen nõus. mis puudutab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis on väga oluline, et me täidaksime seitsmenda raamprogrammi kohustused. aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt äh, proua Carvalho Rahvapartei nimel president, volinik, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest ja tahaksin teda tänada ka selle väga kaasava töö eest, mida ta raporti koostamisel tegi. kui me tahame olla konkurentsivõimelised, siis on väga oluline pöörata tähelepanu rahastamisele. seega seitsmenda raamprogrammi läbivaatamine on äärmiselt oluline, sellepärast et see programm peab andma panuse Euroopa majanduse taastumisse. ma tahaksin rõhutada äh, lihtsustamist ning rahalistele vahenditele juurdepääsu, temaatiliste prioriteetide kohandamist ning äh, osalusreeglite muutmist selleks, et me suudaksime uutele väljakutsetele vastu seista. kui me suudame asju lihtsustada, siis me suudame lihtsustada ja selgitada ka kogu seda protsessi ning muuta selle läbipaistvamaks. just nimelt seetõttu äh, kõik need raportööri ettepanekud, mis puudutavad lihtsustamist, mis muide ei tähenda seda, et äh, finantsmäärust ei tuleks üldse kohandada, kõik need ettepanekud tuleb seitsmendasse teadusuuringute raamprogrammi äh, lülitada ning tahaksin komisjoni tänada nende sammude eest, mida nad selles suunas juba on astunud teiseks, äh, meil tuleb äh, arutada, asetada uut rõhku nendele temaatilistele valdkondadele, mis on Euroopa jaoks olulised, energeetika, ohutus, turvalisus, keskkond, tervishoid, samuti tuleks kohandada osalusreegleid selleks, et me suudaksime silmitsi seista uute väljakutsetega, kui me seda teeme, siis äh, kaasame rohkem VKE-sid ja noori teadlasi nendesse teadusuuringute programmidesse. lõpetuseks mul on väga hea meel nende suuniste üle, Äh, mis pannakse järgmisse raamprogrammi. samuti tahaksin olu-, rõhutada, kui oluline on suurendada teaduse ja arendustegevuse eelarvet järgmises äh, eelarveperioodis, sest ainult niimoodi suudame muuta Euroopa jõukamaks ja konkurentsivõimelisemaks. aitäh ja nüüd äh, saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Tomson üheks minutiks. aitäh suur tänu, proua volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Odiid suurepärase koostöö eest, mis puudutab <clears throat> teadusuuringute raamprogrammi vahehindamist. meie ees on ka ulatuslik väljakutse. me peame olema paremad, suutma tagada majanduskasvu tagada selle, et meie maha kasvavatest majandus, majandust, äh, majandustest. kolm prioriteeti, mis puudutavad seda, mis meil veel teha on. kõigepealt peame me lihtsustama aruandlusmenetlust ja taotluste esimis- es,, esitamise äh, protseduuri ehk vähendada bürokraatiat. teiseks, äh, teadlaste vabadus liikuda, vabadus valida öö, oma valdkond, milles äh, nad töötavad, tagada neile suurem paindlikkus. see võimaldab meile tagada ka horisontaalse lähenemise selles valdkonnas. suur tänu, proua Tomson. liberaalide nimel proua Riis, kaks seitsmes raamprogramm on kõige ulatuslikum teadusuuringute programm maailmas kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast puudutab see rohkem kui üheksat tuhandet teadusprogrammi, mida finantseeritakse. aga nüüd on küsimus selles, et kas ta on nende investeeringute kõrg-, kõrgusel. E-, eelkõnelejad äh, üritasid sellele vastata ja osaliselt võib-olla ka vastasid, et Euroopa Liidul on olnud raskusi teha kõike seda, mida ta oleks võinud teha ja Euroopa Liit on siiski veel killustatud selles äh, valdkonnas, mis puudutab teadusuuringuid ja Euroopa on maha jäänud ka just kulutuste osas, äh, mis puudutab ettevõtete kaasamist ja siin viidati ka sellele, et teadusuurijate, äh, teadlastel on teinekord raskendatud juurdepääs erinevatele projektidele ja komisjon ja nõukogu tegutsevad tõesti käsikäes ja mõlemad on mõistnud seda, et on vaja anda uued suunad Euroopa Liidu teadusuuringutele. siin viidati kliimamuutustele, energiajulgeolekule, kõik need valdkonnad, milles peab veel jõu-, jõudsalt edasi liikuma, tervishoid seoses ka kolibakteriga ja väga tähtis on see, et meie tegevus ei ole killustatud ja selles osas ma olen igati nõus härra Odiga, et Euroopa Liit peab endale kindlaks määrama selged prioriteedid, Euroopa Liit peab olema suuteline äh, teenima neid ulatuslikke prioriteete, raportöör rääkis ka selle, nendest kahekümne üheksast miljardist, mis on jäänud veel äh, kolmaseks viimaseks aastaks. ja me räägime siin prioriteetidest ja räägime kõige tähtsamatest valdkondadest, siinkohal tahaksin ma rääkida ka nanotehnoloogiatest ja selle tähtsusest äh, meditsiinis, äh, ja Euroopa Liit, kaks sõna veel lõpetuseks, Euroopa Liit peab olema liidri rollis selleks, et võita see, eh, selle, suur tänu, proua Riis. konservatiivide ja reformatide nimel eh, proua Ford. teadusuuringud ja innovatsioon on võtmetähtsusega väljakutsetega toimetulemisel ma olen näinud äh, suurepäraseid koostööprojekte äh, tööstusettevõtete vahel rahvusvaheliselt ja ka grante teadlastele. Euroopa RAM-programmil on aga reputatsioon, et, et, et see on maailma kõige bürokraatlikum programm üldse. härra volinik, ma arvan, et seda saab oluliselt lihtsamaks muuta. raha on vähe ja raha peab jõudma kiiresti teadlasteni, kes töötavad laboratooriumis, mitte nendeni, kes äh, täidavad vorme ja kontrollivad raamatupidamist ma arvan, et lisandväärtust on võib-olla teadusmaailmas raske mõõta, aga ühine Euroopa süsteem sellise tulemuslikkuse mõõtmiseks oleks samm edasi. me peame suutma teadlaste hulgas konkureerida parimatega maailmas. me ei tohi teha kompromissi ka äh, tippkvaliteedi põhimõttes palju on tehtud äh, konkreetsete teadlaste toetamiseks, kui nende mandaat aga muutub, äh, siis see ei tähenda, et äh, me peaksime lõpetama väga kvaliteetsete üksikute teadlaste toetamise. loomulikult ei ole olemas põhjatut pangaarvet ja kui me toetame raha suurendamist ühes eelarve osas, siis me peame teadma, kust see tuleb ja peame toetama pikaajaliste erainvesteeringut ja riigihankede protsessi samuti, aitäh! suur aitäh, et oma kõne eest kinni pidasite, järgmiseks proua Mattias, äh, vasakpoolse nimel poolteist minutit trabalho äh, que desenvolveu e pela magnífica colaboração. aitäh, me soovime tänada suurepärase töö eest, mis siin on tehtud, me tahame tänada kõiki fraktsioone. raamprogrammi hindamine on täie, aluseks kogu edasisele tegevusele, siin on vaja lähtuda läbipaistvusest, siin on vaja äh, lähtuda äh, sellest, et parlamendil on siin kindel positsioon, teadustegevus on väga oluline, kui me mõtleme sellele, et me vajame arengumudelit, mis on võimalikult lihtne ja tagab ka võrdsuse, äh, siis on see meie kõik huvides me ei tohi aga olu-, olulisi punkte unustada. hindamine on näidanud, et teadusvahendid koonduvad kindlatesse punktidesse, on liikmesriike, on teadusasutusi, et suuremaid teadussekt-, äh, suuremaid majandussektoreid, kes saavad suurema osa äh, innovaatikast ja arengust kui teised. me peame tagama, et kõik liikmesriigid ja ka lõunapoolsed liikmesriigid äh, saavad teadus- ja arendustegevusest suuremat kasu kui praegu teisalt ma leian, et teadustegevuse tähtsust on vaja tõsta. me peame suurendama oma tegevuse tõhusust. meil on vaja kaasata kodanikuühiskond, ja äh, me äh, peame äh, teadustöö taset tõstma ka selle rahastamistöö suurendama, kui me tõepoolest tahame seda, et teadlased oleksid kõikides Euroopa riikides oma töötingimustega rahul ja võiksid teadlase nime uhkusega kanda, siis oleks see väga oluline, aitäh! Eh, aitäh, proua Tsavela üheks minutiks, palun! sooviksin tänada härra Odiit tema suurepärase raporti eest. seitsmes raamprogramm on üks laiemaid teadusprogramme üldse ja on hea, et me viime läbi sellise vahehindamise. esiteks, mul on hea meel näha, et äh, ühehäälselt nõutakse seda, et viidaks sisse lihtsustusmeetmed finantsmeetodite rahastamise äh, koha pealt. teiseks on oluline, et me keskendume sellele, et FKE-d ei osale programmis piisavalt ning äh, taotleme meetmeid, mis parandaks seda asjaolu, eriti arvestades seda, et tulevane kasv ning töökohtade loomine Euroopas sõltub just neist. kolmandaks, äh, ma väga toetan Marie Curie tegevuskava, tahaksin lisada ka seda, et äh, hea oleks ehk keskpikas perspektiivis luua mehhanism, mis hindaks äh, progressi, eh, mõõdetavat mõju, mis on innovatsioonipoliitikatele ja programmidele Euroopa Liidus. kokkuvõtteks pean ütlema, et eh, raamprogramm seitsme rahastamise tase peab säilima, sest me teame, et eh, teadus-arendustöösse investeerimine on võtmeküsimusega selleks, et saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, aitäh. suur aitäh, proua Otsavela. nüüd individuaalsed kõnelejad ja härra Roilil on kaks minutit. austatud kolleegid, eh, kõigepealt eh, soovin tänada härra Odiid ja kõiki temaga koostööd teinud kolleege. Eh, niisugune vahehindamine on väga oluline eeldus, et teha edasiseks tegevuseks järeldusi me peame investeerima teadusesse, see on Euroopa arengu keskne küsimus kas meil on aga ka julgust teha järeldusi senisest tegevusest, seda me näeme siis, kui me äh, läheme järgmisele tasandile. meil on vaja piisavalt eraldada rahalisi vahendeid, seda ütleb igaüks, aga kuidas seda teha, see on väga keeruline. meil on vaja rahalisi vahendeid tõhusalt kasutada. seoses käesoleva aruteluga sooviksin juhtida tähelepanu äh, sellele, äh, et vaja on kogu protseduuri lihtsustada, meil on vaja tegevust lihtsustada, kiirendada, saavutada suuremaid ja paremaid tulemusi. küsimus ei ole ainult piisavas rahastamises. kolmandaks ma leian, et me peame pöörama tähelepanu sellele, et senine jagamissüsteem, kus igaüks saab midagi, ei ole teadustegevuse puhul põhjendatud tulemuseks on see, kahjuks, et liikmesriikide vahel ei ole tagatud võrdsus. meie ülesanne on tagada see, et kõik liikmesriigid, kes vastavad nõuetele, saa- või kes ka praegu ei vasta nõuetele, saaksid vahendeid, et oma taset tõsta küsim-, see küsimus ei ole lahendatud, meil on praegu tuleviku jaoks luua niisugune vahend, eh, mis eh, ei taga mitte vahendite võrdse jagamise, vaid selle, et vahendeid kasutatakse kõikide arengu heaks eh, ühevõrra hästi. me ei saa sellest küsimusest mööda, me peame mõtlema, mis asi on tegelikult keskendumine olulistele punktidele kui me seda küsimust ei lahenda, siis me edasi ei liigu. me peame selgeks tegema, mis on eriti hea, mida me tahame tegelikult edendada, aitäh. suur aitäh, härra Roil. proua Riera Madurell järgmiseks üheks minutiks. aitäh, proua president, proua volinik Äh, on selgelt näha need jõud ja tugevused, mille me oleme nüüd välja töötanud varasematest seitsmenda raamprogrammi nõrkustest. Äh, rõhutatakse tõelist teadustööd ning äh, tulevikku, kus on ühtekuuluvus ning tippteadmised kokku viidud edendatakse teadlaste tööd, me peame mõtlema ka seda, mida teha Marie Curie trustiga selleks, et eh, nad saaksid, fondiga selleks, et nad saaksid oma tööd jätkata. siin on öeldud õigeid asju lihtsustamise kohta ning erasektori kaasamise kohta meil on sellised instrumendid, eh, mida kindlasti saab parandada, aga härra Odi, ma olen kindel, et eh, siit on õpitud õigeid eh, asju ning ma arvan, et nüüd meil on selline raamprogramm, mis on palju parem ning tugevam, aitäh. aitäh, härra Panajotov, palun, kaheks minutiks. aitäh. aitäh kõigepealt tahan tänada komisjoni eksperte ning raportööri härra Audit tema töö eest see vahearuanne on äärmiselt oluline. Euroopa Liidul on loomingulisusest puudu ja seetõttu me ei ole saanud täielikult rakendama hakata Lissaboni strateegia eesmärke, aga teadus- ja arendustöö osas on siiski mõningased punktid, kus Euroopa Liit on juhi rollis ning selle üle võib olla ka uhke. Euroopa Liidu ees on loomulikult palju väljakutseid mis äh, on kindlasti ka konkurentide ees, samas suudab ta säilitada oma konkurentsivõime. siin öö, äh, öö, äh, viitan ma selliste energiaallikate puudumist Euroopa pinnal, mis kindlasti saab takistuseks innovatsioonile. viitan ka vananevale elanikkonnale, mis on Euroopa Liidule tüüpiline, aga hoolimata sellest on Euroopa Liidul kõige ambitsioonikamad kamad ning siduvamad kohustused endale võtnud keskkonnakaitse osas. siin on ka tugevad sotsiaalstandardid ning austatakse töötajat ja nende tööd. ma arvan, et me võime selle asja üle uhked olla. me elame kontinendil, kus teatud äh, väärtused on siiski äh, kõige südames ning äh, me ei ole liiga palju mõjutatud üleilmastamisest. minu arvates ei saaks meist kõige jätkusuutlikumat teadmistepõhist majandust maailmas, ilma et me hindaksime neid väärtusi, mis on Euroopa eh, kogukonnale, ühiskonnale iseloomulikud. ma arvan, et eh, tulevikus mängib see meie kasuks, aitäh. suur aitäh, härra Panajotov, järgmiseks eh, härra Djobro kaheks minutiks. proua president innovatsiooni suurenemine on üks põhi, eh, põhimõtteid, mis toetab Euroopa majanduskasvu, eriti eh, kriisiaegadel ning väga tervitan asjaolu, et raportöör on ka selle oma raportisse kaasanud. aga eh, mõningaid olulisi küsimusi on siin ainult vii-, riivatud. ma arvan, et liiga vähe raha on suunatud innovatsiooni uutes liikmesriikides leian, et on šokeeriv, kuivõrd ebaproportsionaalne on äh, uute ja vanade liikmesriikide kohtlemine. kogu raportis on sellele probleemile ainult üks viide. see on äärmiselt negatiivne aspekt. ma ei usu, et see kuidagi panustaks Euroopa Liidu jätkusuutlikkusse arengusse kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodiks on teatud summa rohkem kui kaheksakümmend miljardit eurot ning eh, see ei muutu. Eh, seda ei saa suurendada, seetõttu leian ma, et me peaksime rohkem tulevikus tähelepanu pöörama sellele, et eh, raha suunataks paremini, õiglasemalt, võetakse arvesse ka uusi liikmesriike, sest et tegemist on suurepärase võimalusega nendele. teadus ning uus tehnoloogia peaksid ka seal toetatud saama ja sellest oleks kasu kogu Euroopa Liidul eh, teadustöö rahastamise probleem on kõige teravam FKE-de sektoris finantskriis, kärped, see tähendab seda, et üha keerulisem on saada laenu pikaajaliseks investeeringuks innovatsiooni. seda tuleb arvesse võtta, kui me äh, hakkame tegelema laenu määramisega, laenude määramisega EKE-dele, me peaksime lihtsustama ka haldusmenetlusi, aitäh. suur aitäh, nüüd annan sõna proua Sartorile äh, kaheks minutiks aitäh! ka mina sooviksin tänada kolleeg Odid. soovin tänada kõiki, kes on selle keerulise tööga tegelenud. üks küsimus siiski on, mida täna ei ole mainitud see on tõsiasi, et Euroopa on niivõrd palju maha jäänud, kui me räägime teadustegevusest, siis me võime küll rääkida sellest, kuivõrd uhked saavutused meil on, kuid me peame siiski ka tunnistama, et teatud valdkondades oleme me maha jäänud ja me ei suuda oma traditsiooniliste konkurentidega nagu USA, vaid ja ka teiste uute konkurentidega nagu Hiina eh, ja teised üleminekumajandusega riigid sammu pidada. Euroopa kipub iseenesest maha jääma, me peame tõsisemalt tegelema teaduse ja arendustegevusega, investeerima rohkem. see valik tuleb teha täna õhtul ei ole meil vaja parlamendis otsustada eh, selle üle, kuidas rahalisi vahendeid leida, selleks on finantsraamistik, aga see on probleem, millega me peame tegelema. kui me oleme probleemi teadvustanud, siis eh, on meil võimalik toetudes härra Odi ja Cavallo eh, tööle eh, ka tõepoolest edasi liikuda. eesmärgiks on lihtsustamine, koordineerimise parandamine ma pean silmas Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, algatusi. Eh, siin on väga oluline pöörata tähelepanu ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. just siin on võimalik väga palju saavutada lihtsustamisega. samas eh, tuleb kasutada ka oma suuri teaduskeskusi. aitäh! Merci, madame la présidente madame la commissaire chers collègues ce très bon rapport de notre aitäh proua trautmann räägib edasi tänades tehtud töö eest. tegemist on väga olulise raportiga ma ei tahaks hakata siin üksikasjadesse laskuma, vaid ma sooviksin rõhutada kahte asja. kõigepealt innovaatika parlament on võtnud kohustuse innovatsiooni arendada, aga paluks seda teha mitte jättes unarusse baasuuringuid me peame teadussaavutusi ka ellu rakendama. Need peavad jõudma tööstusesse, majandusse, selleks on meil vaja baasuuringuid. nüüd aga rahastamisküsimused. eelarve peab vastama meie eesmärkidele. meil ei ole vaja palju vahendeid, meil on vaja tõhusaid vahendeid mis puudutab riski jagamist, siis me oleme siin edu saavutanud, aga teha on vaja rohkem. me peame tagama VKE-dele paremad taristud, selleks on vaja ühtseid eeskirju ja me peame selle raporti tulemuse ka ellu rakendama, aitäh! sedmi okvirni program je začel veljati leta 2007 po head kolleegid, kahe tuhande seitsmendal aastal eh, läks jõusse seitsmes raamprogramm. Euroopa Liit on vahepeal äh, mitu korda laienenud ning äh, see on ka paljusust Euroopa Liidus äh, suurendanud. seetõttu peaksime küsima, kas seitsmes raamprogramm ka sellele paljususele vastub, kas tippteaduskeskusi luuakse igal pool Euroopa Liidus samamoodi raport on näidanud, et geograafiline esindatus on ebavõrdne, teatud äh, teadlasi Euroopa Liidu äh, teatud riikidest eelistatakse ja äh, kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande ja järgnevate laienemisringide teadlasi, teadlased on halvemas positsioonis. samamoodi on koordi-, projektide koordineerimine problemaatiline. seitsmes raamprogramm äh, põhineb teaduse tippkeskustes ja need regioonid, kes on täielikult esindatud nendes teaduse tippkeskuse projektides, neil on madalamate kvaliteetidega äh, teadustulemused. kas see on tõepoolest õige? mulle tundub, et meelevaldselt ei saa selliseid järeldusi teha, seetõttu ma kutsuksin komisjoni üles äh, vaatama üle ja hindama neid faktoreid, mis võivad äh, seda situatsiooni põhjustada. miks jääb Euroopa Liit teaduse tippkeskuste äh, suhtes äh, tahaplaanile? meil ei ole piisavalt rahastamisallikaid. peaksime ilmselt kasutama ka struktuurifondide rahastusallikaid ja Äh, teadusprogrammides peaks neid rakendama. aga ma arvan, et need liikmesriigid, kellele struktuurifondid on avatud, peaksid olema võimelised ka kasutama neid teadusvaldkonnas. regioonide vaheline äh, lõhe on suur ja ma loodan, et komisjon teab, kuidas neid lõhesid äh, ületada ning küsimus jääb endiselt, mikspärast äh, nii vähe teadlasi ja koordine-, koordineerijaid sellest programmist osa võtavad, aitäh! suur tänu! ja järgmiseks härra Correira de Campos. Äh, aitäh, proua president! austatud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, ka mina sooviksin tunnustada kolleeg Audi suurepärast tööd see, äh, tema raportis on juhitud tähelepanu mõningatele kriitilistele aspektidele, äh, nagu näiteks väga palju bürokraatiat, äh, väga keerulised protsessid, väga keerulised menetlused, vahendite hiline kasutusse andmine, väga palju probleeme on seotud suurte probleemidega, mille väärtus on siiski kaheldav. sooviksin tõsta esile mõnda aspekti kõigepealt äh, parem koostöö teadlaste vahel ühiste projektide elluviimisel. meil on programme, millel on positiivseid tulemusi, aga äh, samas me peame lisaks muudele aspektidele arvestama ka äh, sugudevahelise võrdsusega programmide elluviimisel. me oleme saavutanud Äh, selle, et meil on äh, tippteaduskeskusi, aga me peame tagama, et kõikides liikmesriikides oleks teadustegevus kõrgel tasemel, äh, edendada tuleb VKE-de osalust ja Eurostati programmi tuleb samuti jätkata, aitäh! suur tänu, härra Rüübik, palun kaheks minutiks aitäh, proua president. ma leian, et küsimus on tegelikult selles, et me tahame käivitada äh, tõsise teadusühenduse äh, ning seetõttu tuleb meil mõelda ka sellele, kuidas leida oma vahendeid äh, ka kaheksanda raamprogrammi jaoks. seetõttu ma kutsuksin kõiki üles ka CO kahe heitmed ka seotud sissetulekuid kasutama just teaduse arendamiseks. meil on vaja äh, luua eh, tõsine alus eh, selleks, eh, et viia ellu arukate energiakandjate kasutamise programme ning pidada silmas ka keskkonnahuve. austatud volinik, rahandusministrid peavad samuti neid aspekte silmas pidama ma usun, et just SIP-programm on see, mis aitab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustele tuginedes teadussaavutusi kiiremini ja tõhusamalt ellu viia. oluline on kasutada klaaskiud tehnoloogiaid, satelliitsidet kõiki uuemaid teadussaavutusi eh, ning ka Euroopa Tehnoloogia Instituudi võimalusi. seitsmenda eh, programmi eh, sisu peab jõudma ka meie haridusmaastikule meie profess-, nii professorid kui ka lasteaednikud peavad olema hea haridusega ning viimasena sooviksin mainida ka seda, et Euroopa Teadusuuringute Keskus teeb väga head tööd, aga me peame pöörama tähelepanu sellele, et üldsus oleks sellest ka aval-, informeeritud ning teadussaavutused jõuaksid ka ellu, et neid rakendataks. just VKE-de võimalusi tuleks siin tõhusamalt kasutada Eurostati programm on nagu kahtlemata suure tulevikuga programm ja seda tuleks samuti vääriliselt kasutada, aitäh! suur tänu, sõna on kolleeg Entšiul üheks minutiks. suur tänu, proua president! kõigepealt tahaksin ma õnnitleda raportööd, raportöör Oodit selle suure töö eest oluline on teadusvaldkonnas äh, meie tegevusi koordineerida. Äh, loomulikult on see oluline majandusliku jätkusuutlikkuse tarvis. Äh, minu arvamus on, et sünergia ja parem koordinatsioon seitsmenda raamprogrammi ja ka struktuuri mm, vahendite vahel aitaks tegelikult liikmesriikidel osaleda teadus tegevusesse eh, ka sellisel moel, nagu nad siiamaani seda teinud ei ole. ja koordinatsioon peab olema väga oluline prioriteet, liikmesriigid peavad omavahel koostööd tegema ja mitte omavahel võistlema. meie eh, tulemused on olnud tagasihoidlikud, oluline on see, et meil on vaja kindlasti bürokraatiat vähendada, meil on väga selgelt Äh, vaja reegleid rakendada ja täna palun ma teilt, äh, proua volinik, aidata meil äh, tõhusamat koostööd teha, aitäh! suur tänu! härra Van Nistelrooy, kaheks minutiks, palun! aitäh, proua president! austatud raportöör, lugupeetud proua volinik, mul on hea meel, et me praegu, kus finantsraamistiku üle käivad tõsised arutelud, saame me heita pilgu ka sellele, mis on tehtud teaduse vallas. teadussaavutuste kasutamine äh, tegelikus elus on aga tihtilugu probleemiks. meil on väga palju patente, mida oleks võimalik müüa kogu maailmas, aga paraku kasutatakse nende lisandväärtust mujal maailmas. meil on vaja äh, koolitada inimesi selliselt, et meie teadussaavutused leiaksid rakendust ka meil äh, siin Euroopas oskusteave on väga oluline, aga see ei tohi jääda õhku rippuma teadus peab leidma tee ellu. me ei saa leppida ka sellega, et teadussaavutusi rakendatakse ellu ainult äh, linna, äh, suurlinnades, tippkeskustes. innovatsioon peab jõudma kõikjale. Euroopa Liit on äh, kutsunud ellu algatusi, kuid oluline on kasutada ka fondide vahendeid. just piirkondadele tuleb anda rohkem vahendeid teaduse arendamiseks, mitte ainult Euroopa Liidu vahendeid, vaid ka liikmesriikide vahendeid tuleb kasutada selleks, et viia ellu teadusprogramme meil on kahtlemata vaja ka riskijagamisrahastut. see on osutunud väga heaks vahendiks. proua Cavallo, te olete teinud väga head tööd, meil on vaja tõepoolest lihtsustada oma menetlusi, oma vahendeid see oleks kõige olulisem. suur tänu selle vaheraporti eest, see on tõepoolest väga oluline. tähtis on jälgida, et määrused ka tõepoolest ellu rakendatakse, aitäh! suur tänu, härra Martšinkevits, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president, proua volinik. kõigepealt tahaksin ma tänada loomulikult raportööri selle äh, suure töö eest Eh, tahaksin pöörata teie tähelepanu järgmisele, järgmisele. me peame menetlusi ja reegleid eh, lihtsustama kõikides programmides, mis innovatsiooni toetavad. ja ma tegelikult ei näe, mikspärast eh, uutest liikmesriikidest pärit teadlased nendes projektides halvemini ja vähem osalevad. kõik liikmesriigid peaksid panustama teadustööle ja innovatsioonile kui meil on ühtsed rahastamisinstrumendid, eh, mis töötavad, nad peaksid töötama siis ka kõigi hüvedeks. seetõttu me peame keskenduma oma äh, uurimistöös äh, nii turuvajadustele kui ka sotsiaalsetele vajadustele. me peame äh, pöörama tähelepanu ka mikroettevõtetele ja arendama tehnoloogilisi platvorme ja klastreid. samamoodi tahaksin ma öelda, et Euroopa Eh, regioonid on tõepoolest väga mitmepalgelised just eh, innovatsiooni puudutavalt ja seda lõhet peaks kindlasti ületama ning eh, need erisused tuleksid kindlasti ka arvesse võtta, kui rahastamisallikaid jagatakse. samamoodi me peame rõhutama sünergiat nii regionaalsel kui ka mm, rahvusriigi tasemel kui ka Euroopa tasemel üldisemalt. seetõttu on meil vaja ühtseid menetlusi, finantsreegleid, nii et meil oleks võimalik luua läbipaistvam teadmise, teadmiste rahastamise süsteem. ma loodan, et seitsmendast raamprogrammist on meil palju õppida ka tuleviku tarvis, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Höökmark, poolteist minutit, palun äh, proua president, alutuseks tahaksin õnnitleda raportööri tema raporti eest ja selle vahearuande eest, ma arvan, et kolm asja on need, mida tuleks rõhutada esiteks peab, see peab olema lihtsam, bürokraatiat peab olema vähem. me ütlesime seda, kui me alustasime seitsmenda raamprogrammiga, vähem bürokraatiat tõesti tuli ja ma arvan, et äh, teadlased ja teised, kes äh, projekte koostavad, on sellest nüüd teadlikud, aga samas on siiski veel päris palju ära teha. ja ma arvan, et me saame Äh, tegelikult rohkem usaldada ülikoole, kes on juba sajandeid eksisteerinud, et nad ei põgene selle rahaga kuskile ära. teiseks, tippkeskused. meie ühiste pingutuste koguväärtus peitub selles, et me üritame äh, erilise Euroopa väärtuses ja lisaks tuua, mis äh, tagab tippteaduste tegemise. kõikides liikmesriikides rahastatakse teadust, meil on ka struktuurifondid äh,, ja kui me siin raamprogrammis ei ürita saavutada tippteadmisi, siis me kaotame selle konkurentsieelise, mis meil tulevikuks on. ja kolmandaks, mobiilsus, ma arvan, et äh, üks neid äh, šokeerivaid kogemusi on see, et mobiilsus, mille me saavutame selle raamprogrammiga, äh, loob sellise erilise kliima, erilised eeltingimused tippteaduse tegemiseks. mul on hea meel, et raportöör on Äh, välja toonud selle ettepaneku teadustöö vautšeri kohta, kindlustamaks, et äh, spontaanselt vahetatakse tippteadmisi teadlaste vahel Euroopas äh, ja see ka suurendab mobiilsust. nii et veel üks kord suur aitäh raportöörile! suur aitäh! nüüd jätkame vaba mikrofoniga, meil, meil on kümme sõnasoovijat, annan igale ühele neist sõna, aga palun pidage kinni oma minutilisest äh, kõneajast. esiteks härra Kelly. mitte just väga tihti ei ole mul võimalus äh, teiega ühel nõul olla erinevatel teemadel, proua Elinek, aga täna on mulle väga selge, et äh, komisjon ning erinevad selle parlamendi liikmed on samal arvamusel. niisiis äh, on raportöör selle eest äh, tänu ära teeninud, aga nagu proua volinik ütles, mul on hea meel, et on rõhutatud mõnda lihtsat asja, esimene on ise lihtne, lihtsustamine. lihtsustamisvajadus on tõesti äärmiselt oluline ja mul on hea meel, et volinik ütles, et me liigume nüüd kasutajasõbraliku finantsmääruse juurde. nii et me peame kõike lihtsustama ning usaldama ka teadustöö tegijaid, tagama, et meil oleks parimad teadlased ja siis nemad saavutavad ka tulemusi. ja lõpuks Lissaboni strateegia on läbi kukkunud, see olukord ei saa korduda ja ja teadlased on näidanud, et meil on võimalik saavutada see konkurentsivõi, mida Euroopa väga vajab. suur aitäh! aitäh, härra Dess, palun! teda ei ole kohal. sellisel juhul härra Luhan. proua president, proua volinik, austatud kolleegid ette, hetke kontekstis ning Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide kontekstis on oluline, et raamprogramm number seitse vastaks hetke väljakutsetele. me peame lihtsustama FKE-de ligipääsu rahastamisele selleks, et nad saaksid välja arendada uut tüüpi teenuseid ning tooteid kaasrahastamise tasand, dokumentatsioon, ligipääs informatsioonile ning nõuanded nõuande saamine, need peavad olema realistlikud, sest muidu hoolimata sellest, millised on eesmärgid, on võimatu luua selline raamistik, kus FKE-d ka sellest programmist kasu saaksid. seetõttu leian, et on äärmiselt oluline äh, suuremat tähtsust panna teaduste tegemisele regionaaltasandil. peaksime julgustama mitmetasandilisi partnerlusi ning peaksime välja töötama suunised, et seda saavutada me ei saa täita eesmärke ilma, et meil oleks paigas selged menetlused ning ilma kasulike vahenditeta, aitäh. suur aitäh. härra Vaugand, palun. Uh, härra Voon, palun aitäh, proua president. ka mina tahaksin tänada raportööri ning volinikku, nagu nad mõlemad ütlesid, siis teadustöö innovatsioon on äärmiselt olulised Euroopa majanduse tulevikku silmas pidades ning ma tean, et on palju ülikoole Walesis, kes on ära kasutanud just Euroopa rahastust. seetõttu on oluline, et me kõik toetaksime seda, et teadustööks ja innovatsiooniks oleksid olemas piisavad rahad Euroopa Liidu eelarves Äh, kui äh, seda ei ole, siis ma hääletan selle vastu eelarvekomisjoni koosolekutel. võtmeküsimused, mis täna pärastlõunal tõstatati, me loomulikult kõik toetame lihtsustamist, ühtset reeglistikku, kuigi ma tean, et on teatud muresid selle kohta, et kasutatakse alati fikseeritud summasid. ma arvan, et siin peaks olema mingit paindlikkust äh, ka nendes valdkondades Äh, ma arvan ka, et me peaksime keskenduma tulemustele, tulemused on olulised, aga teadustöö ning innovatsioon tähendavad siiski ka seda, et me peame leppima teatud riskide võtmisega ja me ei saa seda kuidagi välja jätta toetaksin ka ettepanekut äh, luua paremad sidemed ülikoolide ning ettevõtete vahel, et me saaksime ära kasutada kogu seda teadustööd ning arendust, mis toimub. aitäh. Grazie, la parola all'onorevole Ticau Äh, proua Tikau, palun. suur aitäh, proua president, proua volinik Euroopa Liidu konkurentsivõime ei ole mingi valikuline küsimus. Euroopa Liit peab olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja seetõttu me peame ka investeerima teadus- ning arendustöösse. kahjuks need, kes saavad programmidest kasu, peavad kasutama mitmeid rahastamisallikaid, kahjuks aga kõik need allikad äh, äh, Nendega käivad kaasas erinevad reeglid ning menetlused ning seetõttu on Euroopa rahadele väga raske ligipääsu saada ning äh, rahade saajate jaoks muutuvad asjad samuti keeruliseks, sest neid, nad peavad järgima kõiki erinevaid reeglistikke ka leiame me, et teadustöö ning innovatsiooni arendamine Euroopa Liidus on võimalik ainult äh, siis, kui vähendatakse bürokraatiat, kui on konvergents ning äh, lihtsustatakse ka EBKE-de ligipääsu rahastamisele. Äh, kahetseme seda, et finantskriisi tõttu on liikmesriigid vähendanud teadus- ning äh, haridustöö äh, eelarveid ning julgustame liikmesriike investeerima haridusse, sest et see tagab ka teadustöö kvaliteedi. tahaksin tänada raportööri härra Odiit selle eest, et ta võttis vastu minu muudatusettepaneku, millega palutakse komisjonil äh, GNSS projektidele suuremat rahastust anda, aitäh! Parola... aitäh. härra Gallagher, palun. aitäh, proua president, mina usun, et sellel raportil on suur toetus kõikides fraktsioonides parlamendis. selle raporti võtmeelement on see, et Euroopa Liit peab teadustöö, äh, innovatsiooni ning teaduse paneme oma tegevuste esimesse ritta, see on oluline, sest ilma teadusteta ei saa me neist homse päeva innovaatoreid. meil on vaja teadustööd, kui me tahame luua töökohti, et säilitada tööhõivet Euroopa Liidus ning peame teadustöösse investeerime ka selleks, et säilitada oma konkurentsivõime tärkavate majanduste vastu. meil on vaja ka Äh, toetada erasektorit äh, ning äh, kindlustada seda, et avalik ja erasektor töötaksid koos partnerluses, meil on vaja pingutada selleks, et FKE-d rohkem osaleksid, seda peab julgustama kõige kõrgemal tasandil, me peame tagama, et bürokraatia oleks nii väike kui võimalik. Euroopa riigijuhid, valitsused on toetanud Äh, seda hariduse võtmealgatust veebruaris, aga selle toetamine, sellest ei piisa, nüüd meil on vaja äh, tegevusi, aga ma tean, et äh, volinik Quinn on teo, tegude inimene ning kindlasti siin ka samme ette võtab. Need vahendid, mis on meie kättesaadavad, meile kättesaadavad selleks, et Euroopa Liit majanduskriisist välja tuleks, on oluline neid ka kasutada, aitäh. aitäh, härra Obermeier, palun aitäh. seitsmenda raamprogrammi hindamine peaks lähtuma ka selle kindlaks tegemisest, millised on kodanikele sellest saadavad eelised kui me peame silmas näiteks terrorismivastast võitlust, eh, siis eh, tuleb siia kaasata ka mm, andmekaitse küsimused. küsimus peab alati olema see, kes saab kasu, kelle õigusi piiratakse. teaduse puhul eh, on tegemist suurte küsimustega, kui me vaatame näiteks geenitehnoloogia arengut, toidu tehnoloogiate arengut. jah, me peame tõepoolest teaduse arendamisse investeerima, äh, aga me peame vaatama ka, kuivõrd tõhusad need projektid on, mida maksumaksja rahast, rahastatakse, aitäh. aitäh. proua Toot, palun aitäh, proua president ning suur aitäh ka raportöörile selle raporti eest. tänan ka komisjoni volinikku, kes hiljuti äh, külastas minu valimisringkonda Põhja-Iirimaal, kus ma tean, et äh, nägin mõningaid suurepäraseid näiteid äh, teadustööst ning innovatsioonist. Põhja-Iirimaa majandus on FKE keskne majandus, üheksakümmend seitse protsenti kõikidest ettevõtetest kuuluvad sellesse Äh, klassifikatsiooni, aga selle majandus on Ühendkuningriigi ning Euroopa majandustest maha jäänud selles osas, kuidas sealt raamprogrammist raha saadakse ja bürokraatiat peetakse siin peamiseks raskuseks. paljud väikeettevõtted on rohkem mures sellepärast, et nad äh, ukse saaksid lahti hoida, kui sellepärast, millised võiksid olla pikas perspektiivis äh, kasud äh, teadustöö ning innovatsiooniprogrammist. ma arvan, et äh, see e-, eeskuju, mille, mida on edendanud kosmosetööstus äh, Põhja-Iirimaal, on, on lennundusvaldkonnas Põhja-Iirimaal on heaks eeskujuks, ettevõtted aitavad siin teineteist. ma paluks, et komisjon tooks mingeid radikaalseid uusi mooduseid, kuidas MKE-sid saaksid sellest äärmiselt olulisest programmist osa, aitäh. Grazie, la parola all'on- aitäh. härra Möltser, palun. aitäh, proua president. seitsmenda teaduse raamprogrammi puhul ei ole tegemist ainult üldise teadusprogrammiga, vaid me peame keskenduma ka konkreetsetele küsimustele, nagu näiteks Fukushima tagajärgedele, tuumaprogrammidele me teame, et aatomienergeetika lobi on olnud väga tugev viimastel aastatel, samas meil tuleb silmas pidada ka kliimamuutuste tagajärgi on liikmesriike, kes panustavad tuumaenergeetikale, kellel on väga raske äh, sellest välja äh, tulla. meil on vaja äh, samas mõelda ka sellele, mis saab nendest tuumaelektrijaamadest, kui neid tabab näiteks tsunami või maavärin see võib muuta terved piirkonnad aastakümneteks elamiskõlbmatuks, seetõttu tuleks pöörata rohkem tähelepanu tuumaohutusele ja alternatiivsete energiaallikate kasutusele võtmisele. E, aatomienergeetika e, teadusprogramm e, on, oleks kindlasti võimalus siin rohkem panustada, aitäh! aitäh! viimane kõneleja on proua Valeba. przysłuchując się dzisiejszej ocenie. aitäh, proua president, kolleegid kuulates e, seda aruannet seitsmenda raamprogrammi koha pealt tahaksin kasutada võimalust ning pöörata teie tähelepanu järgmisele programmile, kaheksandale raamprogrammile. meil on roheline raamat, mis e, ei räägi mitte ainult e, teadustööst haruldamates valdkondades nagu kalanduses, aga teadustöö on selles sektoris äärmiselt oluline ning äh, liigub õiges suunas. me alustasime selle programmiga kasutades väga väheseid vahendeid ja siis toimusid järgnevad kärpimised, seitsmendast raamprogrammist kadus merendusteadustöö täiesti ära ja järgmises raamprogrammis peab see olukord muutuma, nii et me saaksime täielikult ära kasutada äh, reformitud kalanduspoliitika eesmärke. kalanduspoliitika ees on mitmeid äh, probleeme, see poliitika ning teadustöö siin valdkonnas on äärmiselt olulised, seetõttu on oluline leida äh, selle valdkonna jaoks ka piisavalt rahasid, aitäh. Grazie, la parola ora al commissario Georg Enanquin, praegu. aitäh, nüüd annan sõna volinik proua Keegan Kinnile suur tänu, proua president, selle elava debati eest, mis siin täna pärastlõunal toimus. ma tahan kõiki selles osalejaid tänada. eriti neid kolleege, kes oma arvamuse välja ütlesid. oluline on see, et kui me uurimistööks ja innovatsiooniks uue projekti eh, loome, siis meil peab olema üldine mm, Euroopa Liidu lisandväärtus novembris esitame me ettepanekud äh, järgmisteks äh, teadmise ja innovatsiooni projektide äh, rahastamiseks strateegilises raamistikus. meil on juba teatud mõtteid selle kohta, kuidas seda ka rohelises raamatus mm, paika panna, me seame, paneme kokku Euroopa Liidu tasandi instrumendid mm, ühe katuse alla, samamoodi me erinevaid äh, teadussuundi seome ja sellega me tahame tagada, et me saame äh, kõige tõhusama tulemuse oma investeeringute pealt. Äh, mul on hea meel, et rohelise raamatu üle diskussioonid on juba mm, alanud ning need rikastavad panused, mis meie kolleegid äh, raportite näol, näiteks ka Oodi raporti näol on äh, teinud, saavad ka õigustekstide aluseks selle nädala reedel, kümnendal juunil korraldame me äh, rohelise raamatu konsultatsiooni, kus äh, mitmed parlamendiliikmed on ka kutsutud osalema, mõne, mõningate hulgast isegi kõnelejatena. nii et ma tahaksin üles kutsuda kõiki parlamendiliikmeid äh, sinna osalema Äh, me oleme äh, veebiküsitluse äh, üle läbi viinud, me saime tuhat nelisada respondenti, vastas nendele küsimustele, samuti oleme me ka Euroopa Liidu tasandil ettevõtetelt, ülikoolidest, regionaalsetest, kohalikest organisatsioonidest saanud vastuseid, kõikidest liikmesriikidest on need vastused tulnud ja minu arust see näitab, et Euroopa on huvitatud teadus- ja arendustööst ja innovatsioonipoliitikast meie tuleviku kasvu tarvis. seetõttu tänaksin veel kord kord teid kõiki panuse eest äh, tänase äh, raamprogrammi äh, pro, vahehindamise tarvis, aitäh! suur tänu, volinik, ja nüüd anname sõna jälle härra Oodile, raportorile. aitäh, proua president! mina sooviksin tänada parlamendi juhatust selle eest, et sellel teemal on arutelu korraldatud. sellest oli väga palju kasu, väga palju kasu oli sellest, et kõik fraktsioonid said kõnealuse teema kohta ka sõna võtta. proua volinik, me oleme teile väga tänulikud ning ma usun, et ma räägin kõikide nimel. me hindame teie tööd väga kõrgelt ning äh, teil on ka Iirimaa äh, Rahvapartei toetus. palju tänu äh, teile teie töö eest ning meie anname oma panuse teadustegevuse lihtsustamiseks. ma tänan kõiki inimesi fraktsioonides, kõiki, kes andsid, kes tegid kaastööd selle teema läbitöötamisel ning äh, tulemuseks äh, oli äh, tõepoolest asjalik dokument, eesmärgiks on lihtsustamine, konkurentsivõime tõstmine, tööstusel on meie suhtes suured ootused, Euroopa patent on keskse tähtsusega küsimus, teadustegevus peab leidma kajastuse majanduskasvus. me tahame arendada oma eh, tippteaduskeskusi. Euroopa Liit tahab olla teadus, teaduse tasemel tipptas-, eh, teaduse osas tipptasemel. viie või kümne aasta pärast võiks meil olla rohkem Nobeli preemiaid, me peame tagama selle, et teaduskeskusi oleks Euroopas rohkem. me tahame kogu maailma äh, tasemel äh, kasutada kõige paremaid teadlasi, see tähendab, et meil on vaja ka paremat rahastamist, rahalisi vahendeid on vaja kahekordistada, me ei pea aga võtma kusagilt mujalt ära, näiteks struktuurifondidest, vaid liikmesriigid peaksid andma rohkem vahendeid teadustegevuse arendamiseks riiklikke vahendeid ning struktuuri ja regionaalsete fondide vahendeid tuleb kasutada paremini selleks, et saavutada sidusam teaduspoliitika. ma äh, tegin ka ettepaneku tugevdada poliitilist lähenemist, meil on vaja üle-euroopalist kaitsetööstuse tegevuskava Euroopa Liidu liikmesriigid peavad eh, lepingu artikli nelikümmend viis põhjal eh, tugevdama oma koostööd kaitse vallas. aitäh! E arutelu on lõppenud ja homme kell kaksteist on hääletamine Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, see on suuliselt vastata